suur tänu, daamid ja härrad. Läheme nüüd edasi ja järgmisena on päevakorras äh, kaheksanda oktoobri osaistungjärgu istungi protokolli ja tekstide vastuvõtmine. Äh, protokoll on teieni jõudnud, kas kellelgi on märkusi või kommentaare selles osas? kui ei, siis sellega on protokoll vastu võetud. nüüd teadaanded parlamendisaadikud Afanasios